nüüd me alustame uuesti oma istungiga, mul on mitmed teated teile, enne kui me alustame. nõukogu käest tuli eh, esimese lugemise arvamuskomisjoni eh, positsiooni kohta ja eh, arvamus ilmub meie istungi protokollis